raport reisijatele lennureisist mahajätmise korral eh, ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi. kõigepealt annan sõna raportöörile härra Bachile härra asepresident Kallas, lugupeetud kolleegid, sooviksin kõigepealt tervitada komisjoni selle algatuse puhul ning selle ettepaneku puhul, mis on suunatud lennureisijate õiguste kohandamisele käesolevale ajale. lennureisijate olukord ei ole rahuldav lennureisijate õiguste kaitsmine on Euroopa kodanike jaoks järjest olulisem. Euroopa seadusandlus on Euroopa kodanike silmis sageli midagi sellist, mis püüab reguleerida rohkem kui tarvis ning mis piirab inimeste õigusi praegune tekst on suunatud miljonite kodanike olukorra tunduvale parandamisele, tagades neile täiendavad õigused Äh, samuti tagades neile parema informatsiooni nende õigustest ning sellest, kuidas nad saaksid oma õigusi kasutada. et tekst toetub suures osas Euroopa Kohtu kohtupraktikale eh, ning eh, tehtud on ka tõhusat koostööd sidusrühmadega. Eh, minu jaoks on äärmiselt oluline see, et reeglid ja eeskirjad oleksid selged ja mõistetavad, seetõttu ma lisasin komisjoni ettepanekusse täiendavaid määratlusi ja definitsioone arvestades seda, kuidas lennuettevõtted kasutavad ära seadusandluses esinevaid lünkasid väga sageli me näeme seda, kuidas kasutati ära erakordsete olukordade mõiste, mõistet ning ka tehnilisi põhjuseid Äh, kui on äh, tegemist sertifitseeritud lennuettevõtetega, siis peab olema, äh, peavad olema, peab olema nende tegevus täpselt reguleeritud. tugi- ja abiteenuste osas me samuti parandasime lennureisijate olukorda. hüvitiste maksmisel ma parandasin komisjoni ettepanekut sest minu arvates oli see liiga suuna-, liiga suures osas suunatud lennuettevõtjate huvide kaitsmisele eh, ning lennuettevõtjatel on nüüd õigus kolmetunnise hilinemise korral eh, saada eh, suuremat toetust, see tähendab, et lendudel kuni kolme tuhande viiesaja kilomeetrini kolmsada eurot ning üle kolme tuhande viiesaja kilomeetri kuussada eurot Eh, ning edaspidi peavad lennuettevõtjad kinni pidama ka tähtaegadest kaebuste töötlemisel, nad ei saa jätta kuude kaupa kaebusi lihtsalt ootele eh, oluliselt on parandatud reisijate teavitamise nõudeid. Eh, tarbijad peavad täpselt teadma, millest koosnevad piletihinnad ning neil peavad olema ka kontaktpunktid, kuhu pöörduda lennujaamades kust saada informatsiooni ning kuhu esitada oma kaebused. samuti on tugevdatud puuetega isikute eh, õigusi ning parandatud nende võimalusi võtta kaasa liikumise abivahendeid. me eh, samuti pöörasime tähelepanu sellele, et kui reisija ei ole kasutanud ära oma pileti kõiki osasid, eh, siis on tal ikkagi õigus kasutada äh, teisi osasid ning komisjoni ettepanekut on äh, tugevdatud äh, ka äh, pikkade hilinemiste osas. samuti hilin-, juhul, kui reisijad hilinevad jätkulendudele väga oluline oli meie jaoks ka tagada täpsed eeskirjad käsipagasi osas ning me oleme huvitatud ka e, sellest, e, et e, tugevdada riiklike täidevasutuste rolli reisijate õiguste kaitsmisel lõpetuseks sooviksin tänada variraportööre teistest fraktsioonidest väga hea koostööst, koostöö eest ning IMCO komisjoni ootan huviga põnevat arutelu. tänan suur tänu. komisjoni nimel saab sõna volinik Kallas. president, honorable members. lugupeetud asepresident, lugupeetud liikmed, härra Pah. volinik soovib tänada raportööri ning ka teisi Transpordikomisjoni liikmeid konstruktiivse töö eest reisija õiguste arutamisel. praktikas ähm, lennureisijatel ei ole juurdepääsu nendele õigustele, mis neile tegelikult äh, kuuluvad. ja me näeme, et äh, see seadusandlus, mis praegu kehtib, äh, seda ei kohaldata kõikjal sarnaselt Euroopa Liidus, samuti tõlgendatakse sedasama teksti erineval viisil. komisjoni ettepaneku eesmärgiks on seega tuua suuremat selgust teksti, samuti on meie eesmärgiks tarbija õiguste tugevdamine, samal ajal võtame arvesse ka äh, majanduslikku mõju, mõju äh, lennufirmadele, niimoodi et sellega ei kaasneks äh, negatiivsed mõjud lennupileti hinnale, mis mõjutaksid omakorda tarbijad nii et äh, me räägime siis reeglite täitmisest, teiselt poolt äh, õigust informatsioonile ja kolmandaks, mida peaksid äh, lennufirmad tegema näiteks tühistamiste korral. mõned parlamendi muudatusettepanekud tekitavad meile siiski muret, näiteks hilinemised lühi- ja keskpikkadel lendudel me sooviksime siiski jääda enda lävendite juurde hüvitiste korral. meile tundub, et võib-olla need äh, perioodid välja pakutud on äh, siiski liialt lühikesed ja neil võivad olla ka soovimatud tagajärjed reisijatele. kui äh, lennufirmale ei anta piisavat aega lennu hilinemisega tegelemiseks, võib neil olla hoopiski finantsiline motiva-, motivatsioon see lend tühistada ja parlament äh, sooviks äh, ammendava nimekirja eri, era, eriolukordadest äh, lisada sellele ettepanekule, kuid see äh, nimekiri võiks olla liialt äh, jäik. komisjon saab täielikult aru parlamendi eesmärgist, kuid eesmä-, see ettepanek, et äh, lennufirma peaks äh, lennupiletite hüvitamise või siis äh, reisija tagasi äh, sihtpunkti viimise, algussiht, alguspunkti viimise eest vastutama, see ei ole meie arust äh, mõõdukas ettepanek. kui me räägime raisija kaitsest näiteks maksejõuetuse, maksevõimetuse puhul, siis seal on terve rida ähm, äh, lubadusi, mis nüüd tõepoolest ka realiseeruvad loodan, et see arutelu äh, aitab meil leida õige äh, tasakaalu erinevate huvide vahel ja me peaksime meeles pidama, et selle ülevaatamise põhieesmärgiks on tagada äh, tarb-, lennureisijate õiguste parem kaitse, nii et oleks võimalik reisijate kaebusi paremini ja kiiremini menetleda. suur tänu, nüüd IMCO komisjoni seisukoha edastab meile kolleeg Maier. Herr Kollege, bitte. palun. austatud kolleegid, raportöör teeb õigustatult ettepaneku et need reisijad, kes mis iganes põhjusel ei kasuta väljalendu, saavad õiguse tagasilennuks. see aga äh, nii nagu enamik Euroopa äh, kodanikest äh, sooviks, ei võimalda siiski kasutada kõiki lennupileti osasid, seetõttu minu arvates ei ole see põhjendatud reisijatel tarbijatel peavad olema õigused olenemata sellest, kas nad kasutavad ümberistumisega reisi või otsereisi äh, see on ebavõrdne kohtlemine äh, ning me peame tagama selle, et reisijad, kes on oma reisi äh, välja maksnud, peavad saama selle äh, piletiga ka tõepoolest tagasi lennata, see on meie jaoks oluline, aitäh! suur tänu, meie järgmine kõneleja on Martin Grosch suur tänu, härra juhataja, austatud volinik, lugupeetud kolleegid. ma sooviksin kolleeg Bachi kõigepealt tänada selle eest, et ta on teinud väga suurepärast tööd, püüdes leida tasakaalu reisijate põhjendatud õiguste ning lennuettevõtjate huvide vahel ta on saavutanud selguse ja läbipaistvuse ning see oligi meie esimene eesmärk Äh, selle dokumendi koostamisel. Äh, tekst tugineb Euroopa äh, Kohtu, kohtupraktikal kogu selle ettevõtmise juures on aga just see, et leida tasakaal hüvitise ja kahjude vahel, kui näiteks me kehtestame piirangud kuussada eurot, siis Äh, alati ei pruugi see kompenseerida neid kahjusid, mis on tingitud sellest, et lendu lihtsalt ei ole, me püüdsime arvestada lennureisijate huve maksimaalselt äh, ning väga oluline on ka see, et kui inimene on äh, broneerinud kahekümne eurose pileti, siis ei ole tal tegelikult ju õigus saada kuuesaja eurost hüvitist. me peame arvestama asjaoludega ning minu arvates on käesoleval tekstil suurem väärtus, kui me peame silmas tasakaalu ning seejuures tuleb arvestada ka seda, kuidas kohaldatakse erakorralisi asjaolusid. väga oluline on teavitada lennureisijaid enne lendude broneerimist kõikidest tema õigustest, see info peab olema lühike ja selge, inimene ei pea lugema kahekümne lehekülje kaupa, äh, kakskümmend lehekülge teksti, et aru saada, millised õigused tal on oluline on äh, ka see, et inimesel oleks kontaktpunkt, kuhu pöörduda, kus ta saaks esitada oma nõudmised äh, ning äh, selles tekstis on see kõik olemas, see tähendab, et see tekst on kõikide jaoks lisandväärtusega ning see aitab parandada Euroopa seadusandlust ning ka reisijate õigusi. Madame Verniot härra asepresident, härra volinik, kallid kolleegid. täna me hääletame väga tähtsa teksti osas, mis puudutab meie kaaskodanikke, üha enam on neid, kes lennukiga reisivad ning kes satuvad tihtipeale raskesse olukorda. väga raske on aru saada, kuidas hindasid kujundatakse, kuidas konkurents mõjutab seda valdkonda ja nii edasi me oleme, eh, meil on õnnestunud eh, raporti töö läbi parandada ettepanekut ja jõudnud väga hea tasakaaluni. me pakume välja eh, seadusandlust, mis on võim-, mida on võimalik tõepoolest ka kohaldada Äh, kui praktikas ähm, lennufirmad saavad oma kohustustest kõrvale hiilida, viidates ühele või teisele reeglile, selline olukord ei saa enam kesta. sellepärast me oleme väga selgelt paika pannud eriolukordade piirid ja see äh, reegel toob endaga kaasa ka väga tähtsa äh, sätte, ehk siis õiguse hüvitisele hilinemiste puhul kuid äh, samas äh, hoidakse alles sellist ühtse õhuruumi põhimõtet, nii et me peaksime jätma siia ka need kolm äh, hüvitiste lahendit, lävendit sisse. ja te, me peaksime samas olema siin väga ettevaatlikud, sest nagu te ütlesite, härra volinik, võivad lennufirmad väga kõrgete hüvitiste puhul lihtsalt lende hakata tühistama väga tähtis on ka jätkulindu, jätkulendude eh, hil, eh, hilinemise puhul reeglid ette näha, samuti peaks olema eh, vä-, näidatud hind olema võimalikult läbipaistev, seal peaks olema välja toodud see, milline on kui palju pagasit on lubatud kaasa võtta ning samuti, millised on kontaktpunktid probleemide korral lennuväljadel

islandi doha kriis näitas ilmekalt vajadust selgema ja tõhusama õigusraamistiku järele nii lennureisijate õiguste kui ka lennuettevõtjate kohustuste osas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

ja olen ka Roheliste äh, aseraportöör, äh, variraportöör selles, selle raporti puhul. ma tahaksin tänada raportööri vägagi konstruktiivse lähenemise eest ja mul on hea meel öelda, et meil õnnestus äh, muuta rõhuasetust komisjoni ettepanekus e. Nende lähenemine oli pigem lennutööstuse või lennunduse sektori äh, poolne, kuid nüüd on see nihkunud reisijate pooleli. kuid mulle tundus, et öö, äh, siiski hüvitust peaks maksma pärast üheaastast hilitust, hilinemist, see, ühetunnist hilinemist, see ähm, ei olnud küll vastuvõetav, kuid kompromissina siis lepiti kokku kolmetunnise hilinemisega. ja see oli kindlasti parem kui komisjoni lähtepunkt, milleks oli viis tundi, viietunnine hilinemine. ma toetan äh, ka seda, et on kuidagi piiritletud eriolukordade äh, nimistud niimoodi, et äh, siiani ei olnud lennufirmadel oli võimalik neil lo-, mööda hiilida hüvitise maksmisest juhtudel, kui nad tegelikult oleks pidanud seda tegema. samuti on väga tähtis ta-, reisijate teavitamise osa ja loodame, et ka rakendamise osa paraneb. ja kui me räägime siin sõltumatutest vahendusisikutest, ka see on väga tähtis, samuti keskkonnamõju ning energiatõhususe äh, teema on reisijate veo puhul väga tähtsad, äh, seda peaks kindlasti näitama siis ka lennufirma äh, kodulehel ning nende Eh, piletil, eh, me ei saa sundida reisijaid olema vastutustundlikumad keskkonna suhtes, kui nad ei tea, millised, milline nende keskkonnamõju õieti on. nii et üldiselt ma olen selle raportiga väga rahul, tahaksin tänada härra Bachi veel kord tema konstruktiivse lähenemise eest, aitäh! suur tänu, proua Foster, palun! <clears throat> suur tänu teile, härra president! kuna mina olin Rahvapartei esimene äh, raportöör äh, kahe tuhande üheksanda aasta raporti juures, äh, ma leian, et on paranemisruumi väga paljudes valdkondades. kuid nagu siin tihti on öeldud pärast Islandi vulkaani ehm, Äh, plahvatuse järel, äh, purskamise järel toimunud, on äh, asjad siiski paranenud. tahaksin tänada raportööri, kes tegi katkematult tööd, et asja paremaks teha, tal on ära teeninud tubli puhkuse, kuid siiski mõned küsimused on komisjoni ettepanekust muudetud, mis võib tähe, kaasa tuua ettearvamatuid tagajärgi reisijatel, see vähendab nende valikuvõimalusi, tõstab hindu eh, ning vähendab meie kohalike eh, lennufirmade konkurentsivõimet. näiteks eh, pooleteisttunnine ootusaeg, piletite muutmine eh,, ning äh, samuti, et äh, internetilehekülgedel on asjad täiesti ära selgitatud, enne kui äh, vajutatakse maksenupule. peame toetama kohalikke kogukondi, looma töökohti, selle asemel, et tegeleda varustusahelaga. sellise selles raportis on selliseid küsimusi, mis meie jaoks on problemaatilised mis võivad tunduda eh, tarbijasõbralikud, kuid samas eh, võivad kaasa tuua palju rohkem eh, lendude ärajätmisi, see oleks kah-, kahetsusväärne. see tähendab seda, <clears throat> et kohalikest lennujaamadest võib lende vähemaks jääda, see võib aga tekitada samas ka probleeme ja suurendada näiteks lennufirmade vahelist kokkuleppeid, mis on juba aastakümneid toiminud probleem. see tähendab seda, et Eh, peame tegelema ka näiteks väga odavate piletite küsimusega. Eh, eh, peab vaatama ka sellega, seda, mis, kui kalli pileti eest on makstud. olen täiesti kindel, et tegelikult kõik need prüsi, küsimused on võimalik lahendada. ma esitasin muudatusettepanekud, mis puudutavad ka Gibraltarit algses äh,, algses tekstis oli see sees, ma palusin see välja võtta, seda ei tehtud, ma tahaksin öelda, et kahe tuhande kuuendal aastal, et Suurbritannia valitsus, Hispaania valitsus ja Gibraltari valitsus äh, Eh, eh, kirjutasid alla lepingule, mis tähendab, et Gibraltar on ühisturu osa, see on Briti ülemere territooriumi osa Euroopa Liidust. see tähendab seda, et tal on samad õigused, mis igal teisel riigil Euroopa Liidus. kaotasime hääletuse transpordikomisjonis, kuid ma esitasin siiski muudatusettepanekuid ja ma loodan, et, et, et täiskogul äh, toetavad seda ettepanekut. suur tänu ja härra Kolitšek, palun milé kolegyně vážení kolegové práva cestujících v letecké dopravě jsou regulována eh, lennureisijate õigused eh, on kõne all juba üsnagi pikka aega, eh, kuid alles mõned aastad tagasi hakati, hakkas, hakati sellega tegelema ka lennujaamades. et kompensatsioon oleks võimalik, peab, peavad reisijad oma nõudmised välja ütlema Eh, ja seda kolme kuu jooksul lennufirmale ning eh, lennufirma eh, peab kaheksa päeva jooksul reageerima ning kahe kuu jooksul tulemustest teatama. määruse ettepanek on aktsepteeritav kompromiss lisa üks sisaldab mitte äh, lõplikku äh, tingimuste nimekirja, äh, mis on siis era-, mis tähendab siis, millisel juhul on tegu erakorralise olukorraga, teine osa puudutab reisijate õigusi ja uus võrreldes kahe tuhande neljanda aasta tekstiga on see, et on ära mainitud näiteks lävendi küsimus, samuti muusikainstrumentide kaasavõtmine pardale äh, samuti äh, parem toetus puudega inimestele, rasedatele ja nii edasi. reisijad, kes kasutavad vaid osaliselt oma piletit, äh, saavad, äh, ei saavat nõuda, et kompenseeritakse osa nende piletist. kokkuvõttes oleme jõudnud väga tasakaalustatud kompromissini ning samuti on avalikustatud reisijate õigused lennureisidele, eh, nagu see on näiteks ka tasuta äpina eh, smart, eh, nutitelefonide jaoks olemas. suur tänu! me oleme juba üle poole oma ajast kasutanud. härra Imbrasast ei ole siin, proua Toots, palun. Is also not here, herr Koch härra Koh, palun. Äh, härra äh, juhataja, äh, härra volinik, kolleeg Bachi ettepanek on väga hea kompromiss, mis loob tasakaalu lennureisijate ja lennundusettevõtjate vahel see parandab olukorda märkimisväärselt. kui me vaatame praegust olukorda, samuti on see edasiminek võrreldes komisjoni tekstiga me näeme äh, äh, siin äh, siiski, et osa muudatusettepanekud ei ole kõige parema suunaga, seetõttu ma sooviksin tagasi lükata osa muudatusettepanekutest, eriti need, mis puudutavad piirväärtusi. siin on ette nähtud kolm lävendit see on äh, väga äh, realistlik äh, lähenemine ning seetõttu sellist lähenemist saab toetada. kohe astmega oleks olukord keerulisem ning see ei oleks ka lennuettevõtete huvides. minu kartus on aga selles, et lennureisijad võivad kuritarvitada äh, neile ette nähtud õigusi ning nõuda põhjendamatult kõrgeid hüvitisi no-show äh, poliitika osaline keelumine on siiski ettepanek. Äh, samas ähm, me näeme, et ka siin võivad lennureisijad teinekord kasutada võimalusi kuritarvitusteks kui me vaatame äh, aga äh, ettepanekut tervikuna, siis on see jätkusuutlik ning suunatud äh, praeguse olukorra parandamisele. suur tänu, härra kolleeg, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust? härra Leichtfried esitaks teile hea meelega küsimuse, kas te võtate küsimuse vastu? härra Leichtfried, palun Eh, suur tänu, härra juhataja. Eh, eh, lugupeetud kolleegid, ma kuulasin vaimustunult teie kokkuvõtet, kuid äkitselt te mainisite, et me muutume liiga tarbijasõbralikuks. kas Euroopa Rahvapartei teeb tõesti alati ainult seda, mis on majanduse huvides ning nüüd enne valimisi äkitselt hakatakse huvi tundma selle vastu, kuidas äh, tarbijate olukorda parandada. Äh, ma sooviksin, kui te sellele küsimusele vastaksite. Äh, ja te saite minust õigesti aru, poliitika peab kujutama enesest kompromissi huvide vahel ning sellest tuleb lähtuda, aitäh. Äh, järgmisena äh, on äh, endast märku andnud kolleeg Heili Kadri suur tänu, härra president, härra juhataja, härra volinik, austatud saadikud, täna me räägime väga olulisel teemal, see puudutab Euroopa kodanikke väga olulisel määral. me soovime, et kodanikud näeksid meid taas positiivses valguses ning seetõttu oli vaja muuta kahe tuhande neljandast aastast pärit äh, seadusandlust, me soovime äh, täpsustada äh, paljusid punkte, tuginedes Euroopa Kohtu kohtupraktikale ning Euroopa eh, eh, seadusandlus tuleb eh, täiustada, härra Bachi tekst liigub õiges suunas ning siin on täpsustatud hüvit-, hüvitise maksmise tingimusi. väga äh, tähtis on ka täpselt määratleda, millised, mida mõista erakordsete asjaolude all. seda on siin edukalt tehtud. Äh, samuti on väga tähtis see, et äh, toetataks reisijaid, kes on sattunud keerulistesse olukordadesse, et neid teavitataks nende õigustest ja võimalustest ning äh, reisijaid tuleb äh, toetada äh, ka otsuste tegemisel, äh, milli-, mida valida, kas kasutada hüvitist või teekonna muutmist ning kõik need õigused on tekstis täpsemalt sõnastatud, seetõttu on tekst võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga muutunud oluliselt paremaks. parlament on teinud suurepärast tööd ning äh, nüüd on pall nõukogu väravas ma loodan, et eh, ka nemad on huvitatud lennureisijate õiguste kaitsmisest. Eh, meie parlamendis oleme alati lähtunud just sellest. Eh, nüüd on kohale jõudnud ka proua Dott, sõna talle, palun. Uh, aitäh, härra asepresident, aitäh, et annate mulle võimaluse sõna siiski võtta härra asepresident, äh, ma esindan Põhja-Iirimaad äh, siin parlamendis ja see on äh, Euroopa kontekstis ääremaa ja ma olen väga teadlik nendest takistustest, mis on minu riigi ees pikkade hilinemiste ja lendude tühistamiste tõttu, seetõttu ma vägagi tervitan tänast arutelu. selleks, et majanduskasvu soodustada, me peaksime soodustama ettevõtlust ning turismi edendamist ja ma arvan, et äh, näiteks äh, välisturistid äh, kindlasti peaksid ennast tundma mugavamalt lennukiga reisides. me räägime siin reisijatest, kes, kellel on olnud pikad hilinemised, siin ähm, nähakse ette väga täpsed hüvitised, samuti lendude hüvitamiste puhul, samuti on paremad võimalused ette nähtud puuetega reisijatele ja samuti, kui tekib ähm, lennuvedaja maksu, maksejõuetus, siis äh, samuti on ette nähtud hüvitiste äh, koh-, äh, kord reisijatele. me näeme, et kui reisijaid kaitstakse siis tingimata ei pea sellega kaasnema väga suur finantskoorem lennufirmadele, nii et õige tasakaalu leidmine on siinkohal väga tähtis, aitäh. kolleeg Maisner, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. jah, tõepoolest kolleeg Bach on teinud suurepärast tööd, me astume siin olulise sammu edasi lennureisijate õiguste tugevdamisel. tõepoolest on olukord selline, et me kõik teame, mis juhtub siis, kui pagas läheb kaduma, kui lennud hilinevad, siis ei ole nii lihtne oma õigusi realiseerida Äh, siin on olukorda märkimisväärselt parandatud, on mindud kaugemale äh, komisjoni ettepanekutest. Äh, George Bachi tekst on oluliselt reisijasõbralikum. me näeme ette suuremaid hüvitisi väiksemate hilinemiste puhul, me lähtume sellest, et oluline on väljalennu aeg ja mit-, ning me oleme väga palju täpsustusi äh, tekstis teinud, väga oluline on minu arvates see, et me parandame reisijate õigust teabele, äh, et me nõuame suuremat läbipaistvust, et me näeme ette kontaktisikud lennujaamades. me oleme näinud ette ka suurema selguse seoses muusikainstrumentide äh, kaasavõtmisega ning seoses käsipagasiga. ühe pagi eeskiri on see, mida väga paljud reisijad tajuvad ahistavana ning väga oluline on täpselt määratleda, mida reisijad võivad kabiini kaasa võtta. ning mis puudutab Gibraltarit, siis Gibraltar on Euroopa Liidu osa ning seal peaks kehtima samuti Euroopa õigus. suur tänu proua Lichtenberger, palun. suur tänu. mina kasutasin äh, aega äh, selle äh, selleks, et küsitleda lennujaamades reisijatelt, kas nad on kasutanud oma õigusi kahjujuhtumite korral ning vastused, mis ma sain, olid üpris deprimeerivad. inimesed üldse ei teagi, millised õigused neil on ja kui nad ka teavad, siis nad ei usu, et neid on võimalik realiseerida. ainus võimalus on pöörduda kohtu poole selleks, et oma õigusi kasutada. selline on olukord, mida me ei saa aktsepteerida reageerida ning seetõttu, härra volinik Kallas, väga oluline eh, on eh, see, et me esitaks ettepanekud, mis olukorda halvendaks, nagu see, mille komisjon esitas. Eh, see on suunatud ainult lennureisijate, lennuettevõtjate huvide paran-, kaitsmisele, aga mitte lennureisijate õiguste tagamisele. minu arvates oli komisjoni ettepanekus väga halb ka force majeure'i kasutamine me Äh, peame äh, pöörama siiski tähelepanu sellele, et reisijad, kes on nagunii raskes olukorras, vajavad äh, kaitset tuleb öelda aga, et transpordikomisjon ning ka teised komisjonid on teinud tõepoolest tublit tööd, et seda esialgset ettepanekut parandada ning ühes asjas peame me olema järjekindlad, me peame tarbijate huve kaitsma Eh, ning eh, me eh, peame tugevdama nende õigusi. suur tänu, kolleeg Lichtenberger, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust, härra Kreimer, palun? mina soovisin küsida selle ühe pagi eh, kohta, kas ei ole mitte naiste suhtes diskrimineeriv, eh, kui eh, minul on üks kohver, siis ma võin selle kaasa võtta, aga kui minul naisterahvana on veel ka käekott, siis ma pean selle eest eraldi maksma. kas see ei ole mitte naiste diskrimineerimine, kuidas teie sellesse suhtute? proua Lichtenberger, palun uh, see on diskrimineerimine eh, igaühe suhtes, olgu need mehed või naised, naisi see puudutab tõepoolest rohkem, eriti siis, kui nad peavad eh, ümber istuma eh, ning sellisel juhul on väga keeruline just käsipagasiga toime tulla. viimaste aastate jooksul on juba mind ennast sellised juhtumid seitseteist korda tabanud Äh, ning seetõttu inimesed on väga ettevaatlikud ka pagasid ära andes, sest nad ei saa olla kindlad, et see tõepoolest nendega kaasa reisib, kui neil on ümberistumistega lennud. suur tänu, nüüd saab sõna äh, järgmisena kolleeg Bredberg. aitäh, härra asepresident ähm, viimastel kuudel on meil olnud võimalik siin parlamendis ähm, tuua suuri muutusti, muutusi Euroopa Liidu kodanike ellu mõned äh, lennufirmad äh, on äh, toonud, on ähmastanud neid reegleid, mis kehtivad tarbijate õiguste vallas, kui on tegemist hilinemistega või tü-, lendude tühistamistega. erakorraliste ähm, asjaolude nimekiri on väga tervitatav, ähm, samuti hüvitiste kord, kui lennud hilinevad ähm, lennufirma Süül. edaspidi peaks äh, tarbijatel olema palju suurem läbipaistvus äh, näiteks käsipagasi osas, samuti neil ei peaks olema mingisuguseid äh, suuri kitsendusi ostude sooritamisel lennujaamas. kuid Gibraltar on küll väga kahetsusväärne pretsedent, kui Gibraltarit ei puuduta need sätted, siis ma ei saa kindlasti selle raporti poolt hääletada, aitäh aitäh, härra Omaši. aitäh, ma teen lühidalt, tahaksin äh, lihtsalt juhtida kõigi tähelepanu äh, sellele, milline kohtlemine on ette nähtud äh, nendele isikutele, kes väga kaugetesse regioonidesse või ääremaale peavad reisima. ei, see on igasuguste põhimõtete vastu Euroopa Liidus äh, ja sellest äh, peaks äh, tulenema ka erirežiim hüvitiste maksmisel. ma olen omalt poolt esitanud terve rea muudatusettepanekuid selleks, et seda olukorda parandada ja loodan, et kolleegid saavad neid ka toetada, aitäh. härra Dartmouth, palun uh,. aitäh, pean alguses kohe ära ütlema, et ma esindan Gibraltarit ja Gibraltari inimesi ja praegu ma võtangi sõna selleks, et juhtida tähelepanu võimalikele probleemidele Gibraltari lennujaamas. Hispaania valitsus on süstemaatiliselt ja minu arust ähm, kättemaksu plaanides äh, äh, välja toonud äh, pidevalt väiklasi kontrolle Gibraltaril, Gibraltari piiril ja see, sellega kaasnevad ka pi-, suured hilinemised ja need inimesed, kes tegelikult kannatavad selle all, on põhiliselt Hispaania kodanikud ja probleemide tõttu äh, maapiiril äh, on lennuliiklus väga tähtis äh, ja püü-, on mitmeid püüdlusi ka Euroopa Parlamendi liikmete poolt selleks, et Äh, lämmatada lennuliiklus äh, Gibraltari äh, lennujaamas, see on väga häbiväärne ja ma loodan, et te saate minu tänaseid muudatusettepanekuid toetada. me pidevalt kuuleme kõneleja katkestatakse. kas te öö, olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele, palun? suur tänu teile, härra saadik Teil on vist pisut halb mälu Gibraltari küsimustes, sest äh, et need intsidendid, äh, mis äh, puudutavad inimeste piiriületust Gibraltari, Hispaania vahel, see on seotud komisjoni inspektoritega, et nad otsustaksid, et kus, et kas piirkonnas, kus Schengen ei kehti, Äh, on, äh, tähendada mingeid rikkumisi. palun mõelge äh, nende inspektorite peale, nii et ärgem unustagem, et see kõik toimib seal sellepärast, et ära hoida tubakasalakaupa. ja kolleeg Dortmund, palun kõigepealt ma tahaksin teile kinnitada, et mul on suurepärane mälu ja ma arvan, et ma arvan, et ilmselt parem ja tõepoolest komisjon külastas äh, Gibraltari Hispaania piiri tobedalt äh, ja etteennutavalt äh, hoiatati Hispaania valitsust kuus nädalat ette, nii et selle ühe visiidi tõttu Hispaania valitsus nii-öelda hakkas korralikult käituma, nii et teie ja teie kolleegid peaksite selle kõige pärast sügavalt häbi tundma Thank you. suur tänu ja härra Rike järgmisena. suur tänu teile, härra president, kõigepealt sooviksin ma tänada härra Bachi tema hea raporti eest. komisjon kavatseb üle vaadata reisijate õigused, eriti eh, puudutab see eh, siis eh, lendude hilinemist ja pardale lubamist ja väga palju esitati see, äh, esitati muudatusettepanekuid, äh, väga palju on sellest räägitud ka Euroopa kohtus, nii et Euroopa peab lõpuks ometi asjad käsile võtma. teema on väga oluline, sest reisistressile ei tohi lisada veel e-, ebaselge õigusraamistik. me homme hääletame selle kohta Eh, eh, kuidas defineeritakse reisijate õigusi ning kuidas reageerib me komisjoni ettepanekutele, et reisijate õigusi tugevdataks ja samas eh, puudutab see ka riiklikke täitevasutusi ja lennufirmasid. tahaksin siiski väljendada sügavat kahetsust, nimelt et me ei suutnud oma kolleege veenda selles, et Eh, tuleks puudutada ka eh, ülereserveerimisega seotud lennule mittelubamist. Eh, igal kodanikul, kes on ostnud pileti, on õigus saada istekoht lennukis ning see ei tohiks olla seotud kommertshuvidega. kui on on tegu erakorraliste juhtumitega, nagu näiteks terrorirünnak või sanitaartervishoiu põhjused, siis on asi teine, kuid eh, eh, muudel põhjustel ei tohiks siiski eh, inimesi pardale lubamata jätta. ma sooviksin igatahes väljendada kahetsust selle üle, et selliseid probleeme raportis arvesse ei võeta. tahaksin seda kahetsust siinkohal avalikult väljendada. suur täna ja ma paluksin, et äh, saaks aru, et äh, siniste kaartidega ei äh, saa ma sõna anda neile, kes on õnnelate nimekirjas meil sõna juba saanud, vastasel korral jääb meil aega väga väheseks. niisiis, palun sinise kaardi küsimuse saab esitada see, kes ei ole kõnelejate nimekirjas. nüüd saab sõna proua Jala Sender. suur tänu teile, president, me saab kümme aastat esimesest reisi, lennureisijate õiguste määrusest ja võtame, oleme vatu, vastu, oleme vastu võtnud otsuseid eh, bussi ja rongireisijate õiguste kohta. ma tänan komisjoni selle eest, et lõpuks on hakatud tegelema ka lennureisijate õigusega, parandades teavitamist, mugavust, läbipaistvust, samuti kaebuste esitamise võimalust. Eh, seda tänu härra Bachile, kes on äh, tegelenud sellega ka, et ta on tegelenud eriti, eriti selliste reisijate nagu lastega perekonnad, kellel on vaja näiteks lapse kärusid, puuetega reisijad, kelle kelle ratastoolid peavad kuidagi saama lennukisse ja samuti ka muusikainstrumentid, muusikud, kes muusikainstrumentidega reisivad. selleks ei ole vaja väga väga kalleid meetmeid, näiteks toetada pere, lastega peresid, puuetega inimesi, et ratastoolid või eh, siis eh, lapsekärud jõuaksid otse lennuki ukseni. samuti eh, võiks olla võimalik saada lennukisse võtta ka käekotte või siis kotte, kus on sees ostud, mis on lennujaamas sooritatud samus oleks vaja ka eh, veenmismeetodeid rakendada mõningate lennufirmade juures, keda ma ei maini. Eh, nüüd eh, tuleb mõelda ka selle peale, mis saab näiteks lennufirmade pankrottide puhul, kes on jätnud oma rendajad, oma reisijad mm, väga raskesse olukorda, neil on vaja vähemalt garantiifondi. samuti peaks me Eh, kaasajastama eh, kompensatsioone ja hüvitisi, eh, kui vähemalt automaatselt, siis järjepidevalt. loodan, loodan, et volinik pöörab sellele tähelepanu. samuti tuleb reisijatele garanteerida toidu, ligipääs toidule ja veele. suur tänu teile ah, Meissner, Sie haben völlig recht. Ich Suur tänu, proua Meissner, teil on täiesti õigus. ma rikkusin põhimõtet, kui ma ei näinud teie nime vahepeal ning kui te soovite, siis te võite vahepeal esitada oma küsimuse härra Rikeele, kui te soovite, palun. Eh, suur tänu, härra juhataja eh, eh, ma tahtsin kolleeg Rikeelt ainult küsida üht asja. Dominique, mul on üks sinise kaardi küsimus uh,. Has a question to you <laughs> ja lieber kolleeg Dominik. armas kolleeg Rike. siin räägiti naiste vaenulikkusest seoses ühe äh, käsipagasi ühikuga ning just nimelt seda me saaksimegi siin praegu muuta selle tekstiga. Äh, me võiksime lubada naistel võtta kaasa käekoti, just nimelt see oligi meie eesmärk äh, ning ma ei arvanud, et sellest tekib nii suur probleem. <coughs> ja muidugi ma jagan ähm, teie seisukohta. ja kuid endiselt on probleeme käekotiga, mida naised kasutavad äh, et siin on äh, erinevused selle käekoti suuruse äh, vahel ja me peaksime sellise tõlgenduse siin ehk rangemalt paika panema aitäh, härra Benjon, palun. aitäh, härra asepresident. Need õigused, mis äh, see ettepanek annab reisijatele, see on väga tähtis ja kahetsusväärne on see, et Gibraltarit äh, need reeglid ei hõlma. Need on väga tähtsad äh, õigused praegust äh, kehtivat seadusandlust pole olnud väga lihtne kohaldada, eriti seda, mis puudutab äh, erakorralisi äh, asjaolusid ja mitmed Briti lennufirmad praegu on väga hädas selle mõiste defineerimisega. nii et loodan, et tänase arutelu tulemused toovad suuremat selgust ka näiteks hüvitiste andmise korda Äh, samuti äh, pagasipiirangute äh, teema on väga tähtis ja väga tähtis oleks ka see, et oleks tõepoolest maksuvaba piletit võimalik soetada puuetega inimese saatjale kuid see, et meil on niivõrd pikad need hilinemiste lävendid, see võib enda kaasa tuua hoopiski vastupidise tulemuse, ehk siis äh, väga palju lende võidakse tühistada. aitäh! härra Kramer, äh, härra juhataja, nüüd me näeme, et äh, see ettepanek, mille komisjon esitas, võimaldaks vaadelda pooli kaebustest üldse mitte kaebustena ning reisijatel ei oleks üldse mingeid õigusi. ma ei saa aru, äh, härra volinik, miks te olete huvitatud ainult lennuettevõtjate kasumist härra Pahi äh, ettepanek vähendab lennuettevõtjate õigusi, kuid me oleme siiski veel väga halvas olukorras, kui me vaatame reisijate õigusi, kui lennureisid hilinevad näiteks kaks tundi me oleme kaugel äh, heast äh, olukorrast, kui Äh, lennureis hilineb äh, tunni jagu, siis olenemata sellest, kui pika reisiga oli tegemist, tekivad äh, suured probleemid. väga tore, et nähakse ette kaebustega tegelev üksus, kuid me näeme, et lennuettevõtjad saavad kolmkümmend miljardit eurot maksumaksjatelt lihtsalt kingituna igal aastal, samas aga ei arvestada üldse lennureisijate huvidega ning nende kaebusi ei rahuldata, neile ei maksta hüvitisi vajalikel juhtudel, sellele tuleb tähelepanu pöörata. juhat-, järgmisena saab sõna kolleeg Plašek. daamid ja härrad, määruse eelnõu lennureisijate õiguste kohta lähtub äh, just reisija huvidest ja see on ka õige. ma viitan siin hin-, hinna kujundamisele siis mitmest osast äh, koosnevatele lendudele, juhtudel kui esimest osa piletist näiteks ei kasutada, äh, reisijate teavitamisest ning äh, erakorraliste asjaolude loetelust, see kõik on väga tervitatav, kuid hoolimata parimatest kavatsustest mõned osad äh, ei ole niivõrd vettpidavad selles ettepanekus või siis nad ei ole piisavalt ambitsioonikad. ma leian, et tarb-, ma arvan, et tarbijat me ei peaks lusikaga toitma sellisel viisil. ei ole vaja et lennufirmad peaksid hindu kõrgendama selleks, et e, sellest seadusandlusest kinni pidama, pidada. nii et me peaksime selle teemaga veelgi tööd tegema, seda parandada. hea presidendi suur tänu. ma arvan, et äh, härra Bachi raport äh, on kiiduväärne, see on selge näide sellest, millist neil lisandväärtus on Euroopa Parlamendi tegevusel kaasotsustusmenetluse raames. selge on see, et komisjon töötas välja tasakaalustatud äh, ettepaneku, võttes arvesse erinevate asjaosaliste huvisid lennunduses, kuid samas kõige kaitsetum oli siiski reisija ning see raport muudab seda olukorda ning kaitseb just nimelt lennureisijad, kes, kelle olukord on tihtipeale äh, väga keeruline. ma, mul ei ole piisavalt aega selleks, et siin erinevaid aspekte kokku võtta, kuid ma sooviksin siiski öelda, et äh, lendude hilinemised, mis väärivad äh, kompensatsiooni, on väga mitmepalgelised ning äh, samuti, et pankroti olukordi tuleb samuti käsitleda, tuleb luua garantiifond ning samuti ma pean rääkima Gibraltarit. ma saan aru, et äh, see äh, võib, see puudutab kõiki britte, sõltumata nende parteilisest kuuluvusest. kuid samas praegusel hetkel on võimalik dialoogi läbi nõnda lahenduseni kõikides liikmesriikides ning äh, selle abil on võimalik ära hoida igasugused blokaadid ning see tähendab seda, et kõik äh, naaberriigid suudavad rahulikult arutada äh, seda vana küsimust, mis toob ka pidevalt kaasa erinevaid intsidente. ma arvan, et praegusel hetkel on leitud õiglane lahendus, mis on kõigile sobiv, aitäh. suur tänu, härra Simson, palun suur tänu teile, president, kõigepealt ma sooviksin tänada meie raportööri ja variraportööre, samuti ka komisjoni selle eest, et ta selle küsimuse esile tõstis, kuid praegusel hetkel oleks mõistlik küsida, milleks see määrus on üldse vajalik, ülevaatamine on vajalik, see on sellepärast vajalik, et praegust, äh, praegust määrust on rikutud liikmesriikide lennukompaniide poolt ning ka samuti täitevasutuste äh, poolt, kes on silmad sulgenud ning oma tegevusetusega viinud lennukompaniid olukorda, kus nad kasutavad ära kõiki äh, laguune, mis selles äh, seaduses on. see tähendab seda, et lennukompaniide pidu praegu hakkab lõppema kõigest. kõigest kaks protsenti reisijatest, keda puudutab, keda, keda puudutab lennud, lendude hilinemine, nõuavad hüvitist. miks sellepärast, et eh, lennufirmad väidavad, et kompensatsioon on õigus saada ainult siis, kui pole tegu force majeure'iga. praegune uus määrus eh, peaks, eh, peaks olukorda muutma. tehniline olukord ei ole force majeure, ma ütlen lennukompaniidele, kui teie lennuk läheb katki, siis see pole eh, force majeure ja kui eh, lennureisijad eh, peab, kannatavad selle tõttu, jäävad oma teistest lendudest maha, siis makske või võtke, kannatage tagajärgede pärast. seega sooviksin ma öelda Euroopa Parlamendile, et ja samuti ka lennufirmadele, et kokkuvõttes on tegu reisi, reisijate õigustega, mitte lennukompaniide õigustega, seda peaksime me kõik kaitsma. sooviksin ma tänada Monikat selle eest, et ta praktiliselt näitas, miks see praegune määrus tuleb, tuli parandada ja miks praegused vajakajäämised, jagajäämised täita Eh, praegusel eh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal jäi minu lennuk kakskümmend kuus eh, tundi hiljaks ja kompensatsioon oli, mis ta pakuti, oli null. suur tänu, proua Bilbao, palun. suur tänu teile, president praegune nõus on äh, hädavajalik selleks, et reguleerida sektorit ja problemaatikat, mis kaasab äh, kompaniisid äh, ja kodanikke erinevatest liikmesriikidest, mis mõjutab samuti liikuvust ning konkurentsivõimet. praeguse olukord on tekitanud olukorra, kus on võimalik olnud pettusega tegeleda. praegusel hetkel on välja selgitatud, välja öeldud, millistel tingimustel on võimalik saada hüvitist, teenist, see puudutab teenindust maa peal, merel ja õhus, samuti ka, eh, samuti ka lennukipiletite müük eh, nii internetis kui eh, lennukompaniide poolt on paremini reguleeritud see hoiab ära rahvast tulvil lennujaamad ning samuti ka probleemid näiteks lennupiletitega ja edasi-tagasi piletitega, käsipagasiga lennu ja odavlennufirmadega ei tohi jääda mingisuguseid kahetimõistmisi, mis näiteks puudutavad puuetega inimesi ehm, ja ei tohi lubada, et lennukompaniid tõlgendaksid seda, ehm, eh, neid reegleid nii, nagu nad ise tahavad. suur tänu. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Görling. Like... aitäh, härra see president, tahaksin tänada raport raportööri eh, selle tasakaalu saavutamise eest, seda ei olnud eh, sugugi lihtne teha et siis tarbijate ja lennufirmade huvide vahel. kuid äh, kritiseerima pean äh, seda, et Transpordikomisjon ei suutnud muudatusettepanekuid vastu võtta Gibraltari osas ja probleemiks siin on see, et ei ole mingisugust õigustust äh, selleks, et välja jätta Gibralta kodanikud Euroopa Liidu kodanikud, jätta nad ilma reisijate õigustest, mis kõigile teistele kohalduvad. nii et see on täielik äh, Euroopa Liidu põhiõiguste eiramine nende puhul, kus mujal võiks parlament võimaldada seda läbi minna ja see on väga kummaline, et transpordikomisjoni äh, liikmed ei äh, hääletanud kolleeg Fosteri muudatusettepanekute poolt ja ma tahaksin liituda nendega, kes täna on seda diskrimineerim-, sellel diskrimineerimisel tähelepanu äh, juhtinud äh, Gibraltar elan-, Gibraltari elanikud vajavad enamat ja meie võime neile seda pakkuda, aitäh! aitäh, härra Marinescu! aitäh! viimasel ajal on äh, lennureisijate arv suurenenud, kuid äh, samas pakutava teenuse kvaliteet äh, on äh, pigem langenud. statistika kohaselt reisijad ei nõua tihtipeale hüvitisi, kuna nad ei ole teadlikud oma õigustest või nad leiavad, et see protseduur on liialt keerukas Äh, väga tähtis on see, et oleksid kontaktpunktid lennujaamades, mis annaksid informatsiooni reisijate õiguste kohta, äh, mis puud-, mis puudutab hilinemisi või siis äh, tühistamisi. ja sellised hüvitised peaksid puudutama näiteks ka pagasid, kui on tegemist äh, Äh, enam kui kahetunnise hilinemisega peaksid lennufirmad äh, pakkuma reisijatele äh, toitlustamisvõimalust, nii et väga tervitatavad on kõik need sätted, mis puudutavad hüvitisi, hilinemiste ning tühistamisi. väga tähtis on ka see, et on nimekiri erakorraliste asjaolude kohta ma leian, et siin on saavutatud väga hea tasakaal tarbijate ning reisifirmade, lennufirmade huvide vahele ja tahaksin äh, siinkohal tänada kolleeg Bachi selle suurepärase äh, raporti eest, aitäh! proua Olga Senalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Aitäh, volinik, kolleegid, alustuseks äh, sooviksin tänada kolleeg äh, Bachi raportöörina tehtud äh, töö eest. see on väga suur samm edasi selleks, et parandada tarbijate õigusi lennunduses. praegune olukord on väga keerukas ja ainult kaks protsenti reisijatest, kes võiksid taotleda hüvitist hilinemise või tühistamise puhul, ei tee, teevad seda ja reisijad ei ole enda õigustest tihtipeale isegi teadlikud ja seetõttu äh, ma tervitan äh, käesolevat raportit, äh, tarbijate teavitust on sellega võimalik märkimisväärselt suurendada. väga hea on ka see, et minu muudatusettepanek kaasati raportisse, see puudutas lennupileteid ja reisijate õigusi. ma tahaksin õnnitleda raportööri nende sätete puhul, mis äh, puudutavad hüvitisi reisijatele sellistel juhtudel, kui äh, äh, lennufirma pankrotti läheb. me oleme püüdnud seda sätet sisse saada Sky Europe'i juhtumist saadik. räägitakse kohtuvälistest kokkulepetest liikmesriikides selleks, et saaksid reisijate ähm, äh, hüvitisi. ma toetan seda raportit, aitäh. nüüd äh, härra Watson, palun. asepresident, mina äh, esindan Inglismaa ühte piirkonda ning Gibraltarit siin äh, raportis endiselt äh, välistatakse äh, Gibraltar. pärast Cordoba lepingut kahe tuhande kuuendal aastal Hispaania ütles Euroopa Liidule, et enam ei taotleta Gibraltari välistamist sellistest, sellistest meetmetest, räägitakse ka ühise avatud taeva kokkuleppest, mis peaks hõlmama ka Gibraltarit, kuid komisjoni eelnõu jättis Gibraltari reegli Gibraltari väl-, äh, väljajätmise kohta, selle peaks siiski siit välistama, seda tõstatati transpordikomisjonis äh, ähm, minu enda poolt ja ka teiste poolt, nii komisjonis, äh, nii parlamendis kui ka nõukogus on küsitud, miks me räägime suveräänsusest, kui me peaksime rääkima tarbijate õigustest. me räägime siin ju ometigi kõigist Euroopa Liidu kodanike õigustest, olgu nad siis Gibraltar kodanikud või teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud ja me soov, soovime, soovitame teile äh, toetada muudatusettepanekut sada seitsekümmend üks kuni sada seitsekümmend neli selleks, et äh, austada ka Gibraltari kodanike õigusi. härra Siile, palun. aitäh. volinik, ma sooviksin äh, alustada sellest, et ähm, tänada härra Bachi selle keeruka ülesande lahendamisega eest nüüd äh, ei saa lennufirmad enam äh, tagasi teie piletit tühistada lihtsalt sellepärast, et väljalendu, väljalennu osa äh, algsest lennujaamast ei kasutatud see võiks justkui olla nagu, kui inimesel on rida, terve hooaja teatripiletid broneeritud, kui nad neist ühte ei kasuta, siis nad ei saa ka teisi kasutada. odavlennufirmad tihtipeale hoiavad tundide kaupa inimesi lennukis selleks, et vältida pika hilinemise, hiline, hilinemise selle kvalifitseerimist, aitäh! die neuen regelungen uued eeskirjad, mis on miljonite lennureisijate huvides, kes kasutavad Euroopa Liidu lennujaamasid, näitavad seda, kui oluline on Euroopa Parlamendi töö. mul on hea meel selle üle, et me oleme leidnud terve hulga häid lahendusi ning me saame nad homme heaks kiita. Need on lahendused, mis muudavad komisjoni esialgse ettepaneku oluliselt paremaks ma tänan raportööri, ta nende heade lahendusteni on jõudnud. sooviksin juhtida tähelepanu vaid mõnele üksikule punktile. mul on hea meel selle üle, et meil on õnnestunud parandada hüvitisi lendude hilinemiste korral, et neid on õnnestunud suurendada. mul on hea meel reisile ilmumata jäämise poliitika osas, saavutatu osas. see ei anna, uus tekst ei anna ka lennufirmadele edaspidi võimalusi pugeda tehniliste põhjuste taha, kui nad, kui lennud ära jäävad ning ka käsipagasi osas on olukord oluliselt selgem väga tähtsaks pean ma ka seda, et luuakse kontaktpunktid lennujaamades ning need peavad asuma ka hästi kättesaadavates kohtades lennujaamas, mitte kõige tagumises nurgas. tähtis on see, et kaebuste töötlemine peab toimuma kiiresti. iseäranis hea meel on mul selle üle, et me oleme siin tegutsenud lennureisijate huvides. suur tänu, ütleb juhataja, sõna saab kolleeg Birger. suur tänu mul on hea meel selle raporti üle, äh, soovin äh, tunnustada raportööri tööd ning äh, komisjoni esialgne ettepanek oli väga lennuettevõtjate sõbralik, jättes kõrvale lennureisijate huvid kuid sellest tekstist on saanud siiski hea dokument, mul on hea meel eelkõige selle üle, mis on saavutatud käsipagasi reguleerimise osas, samuti erakorraliste asjaolude selgitamisel. siin on saavutatud konkreetsem tekst ning oluline on ka see, et lennureisijatele on ette nähtud kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma probleemidega ning lennuettevõtjad eh, ei saa ka enam keelduda lennureisijate lendudele lubamisest, kui ei ole kasutatud eh, broneeritud pileti kõiki osi eh, ning väga oluline on see, et reisija saab kasutada kogu oma väljamakstud piletit. niisiis, komisjoni teksti on muudetud tarbijate huvide kaitsmiseks, meie valijate huvide kaitsmiseks ning ma usun, et oluline on pidada silmas mitte ainult tööstuse huve, vaid eelkõige kodanike huve. järgmisena kolleeg Hiins, palun. suur tänu teile, härra president nagu ka eelkõnelejat soovin ma tänada härra raportööri tema tubli töö eest. nagu me teame, on lennutööstus väga palju muutunud viimastel aastatel ning aina rohkem on reisijaid ning Euroopa turg on liberaliseerinud. see on hea, eriti sellisele riigile nagu Iirimaa, mis asub saarel. kuid eh, meil peab olema siiski muutusi mingi eesmärgi nimel, me teame, et eh, tihtipeale on lennukompaniide tegevusel negatiivsed tagajärjed, seega kahe tuhande neljanda aasta määruse muutmine eh, on kaasa toonud erinevad tõlgendused, mis eh, on kaasa toonud omakorda tühikud. ja reisijatel on raske eelkõige oma õiguste nõudmisel lennukompaniide juures. väga tihti reisijad isegi ei tea oma õigusi sest lennukompaniid ei, ei jaga äh, informatsiooni. Euroopa Parlament on oma arvamuse juba esitanud mitmel korral äh, nõrkade kohtade äh, üle selles määruses erinevates resolutsioonides, mille me minevikus vastu võtnud. mul on hea meel, et see praegune raport toob selgust, see puudutab ka ähm, lennureisijatele vastamist neljakümne kaheksa tunni jooksul, see peaks aitama äh, ka väiksematel lennujaamadel kasvada ja areneda ning see toetab ka selliseid piirkondi nagu see, mida mina esindan. suur tänu teile. Madam Suitša. proua Suitša. građani pitaju obzirom da smo nova članica Europske unije. suur tänu. Eh, kodanikud tihti küsivad uutes liikmesriikides, mida Euroopa Parlament teeb, mida te meie heaks teete. see raport näitab, mida me teeme, mina olen pärit Horvaatiast, nagu te teate, ja viisteist protsenti meie SKP-st tuleb turismisektorist. lennuliiklus on meie jaoks äh, väga oluline. mina olen pärit Dubrovnikust, meie sõltume lennu, lennukitega saabuvates turistidega, see, mina olen väga, mina olen väga rahul selle raportiga, sest see puudutab kompensatsiooni saamist, informatsiooni saamist, ma arvan, et nagu kaheksa tundi on väga hea piirmäär, samuti tuleb anda reisijatele kõiki teisi õigusi, mida täpsustavad härra Vahma raportis ning ma sooviksin teda tänada tehtud töö eest loodetavasti jätkame tööd samas vaimus, pärandades reisijate õigusi mitte ainult valimiste eel, vaid peame nende õigusi ka muul ajal silmas. kõik need reeglid tuleb rakendada läbi terve Euroopa Liidu see on oluline meie kõigi jaoks. suur tänu ja härra Koša. Bach kollégám az elmúlt... proua. suur tänu, härra Bach on teinud suurepärase töö. viimastel aastatel on ta väga palju teinud naisede õiguste tagamiseks lennundussektoris. mõned aastad tagasi rääkisime me lennu, eh, bussireisijate õigustest, see oli väga keeruline arutelu, väga raske oli seletada, et puuetega inimestele ning äh, näiteks äh, äh, liikumispuudega inimesed ei kuulu samasse kategooriasse. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament suudab eristada kahte kategooriat. ma arvan, et peaksime, pidime selle situatsiooni lahendama parlamendipoolses ettepanekus ma tervitan suuri edusamme puuetega inimeste õiguste tagamisel, teenuste osutajad, kas maapealsete teenustena või siis lennukompaniidel, on kohustatud tagama kvaliteetse teenuse ning neile on vaja garanteerida läbipaistev süsteem, mis tagab kõikide õigused ja kohustused. tervitan ka Eh, vabaühenduste ja teiste organisatsioonide kaasamist ning tervitan ka seda, et eh, et eh, pööratakse tähelepanu ka isiklikule teenusele, sest see tagab tõelise kvaliteedi. järgmisena Andres Schwab. jah, suur tänu härra juhataja, härra volinik, ma soovisin kõigepealt tunnustada komisjoni selle eest, et komisjon on selle ettepaneku parlamendile esitanud, sest ilma selle ettepanekuta ei oleks meil võimalust reisijate olukorda parandada ning eh, komisjoni ettepanek vajas loomulikult eh, täiendamist ning Euroopa Parlament on siin oma kodutöö teinud kuid peamine küsimus Euroopa Liidu reisijate jaoks ei ole mitte see, kui suurt hüvitist nad saavad, vaid tähtis on see, et nad saaksid lennata siis, kui neil vaja ning jõuaksid kohale planeeritud ajal. just täpsus on oluline küsimus ning lennuettevõtja tuleb sundida selleks, et nad tõepoolest täidaksid oma lennuplaane, et lennukid jõuaksid kohale õigel ajal ning just selle jaoks on ka hüvitised ette nähtud, et neid selleks sundida ning hüvitiste kehtest-, hüvitistele kehtestatud eeskirjad peavad ka tõepoolest olema täitmisele pööratavad, sest et väga sageli me näeme seda, et kuigi lend on hilinenud üle kolme tunni, lõpeb ikkagi sellega, et inimesed ei saa mitte mingisuguseid hüvitisi, sellepärast et toetutakse force majeure'ile ning ma loodan, et uued eeskirjad tõepoolest välistavad selliseid juhtumeid. härra volinik, kui te eh, seisaksite hea selle eest, et lennufirmad tõepoolest peaksid kinni eeskirjadest, eh, eh, siis oleks see väga oluline, aitäh! suur tänu, nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni, sõna on soovinud viis kolleegi ning alustame härra Pangiga. suur tänu teile, kallid kolleegid. olen Bachi, härra Bachile äärmiselt tänulik selle eest, et ta selle väga vajaliku raporti koostas igal aastal eh, lennunduse, lennukompaniid aina laienevad, see protsess jätkub. seega on turvalisuse ja eh, julgeoleku tagamine meie reisijate jaoks äärmiselt oluline, eh, samuti ka lendude õigeaegne saabumine. seega on väga oluline, et me reguleerime hüvitiste maksmist reisijatele et äh, lennufirmad äh, võtaksid äh, seda määrust tõsiselt. me peame suutma ka paika panna täpselt, kus ja kuidas on võimalik kompensatsiooni tagada ja proua Prede käest palun. suur tänu teile. võttes arvesse, kuidas mõned lennukompaniid käituvad, on skandaalne, seda üle kaebavad tihti minu, minu valijad. Eh, tihti ei suuda, eh, suudeta reisijatele toe, abi pakkuda nõutava seadmuse raames eh, ja samuti ka riiklikud täitevasutused ei, et tee oma tööd õiguse tõlgendamisel. Mm, praegused äh, Äh, äh, praegused vajakajäämised nõuavad selgelt parandusi ja praegune olukord tuleb selgeks teha. Äh, eri, praegusel hetkel näiteks ka lendude hilinemine, see osas üritatakse selgus majja tuua, ma ootan, et uus seadus hakkaks kehtima, suur tänu teile, härra president. härra Mikolašik, palun letecká doprava sa na liberalizovanom európskom trhu stala prístupnejšou pre všetkých cestujúcich. suur tänu. transporti peavad saama kasutada kõik kõik, eh, kes seda eh, soovivad, kuid paraku ei ole tingimused selleks alati kõige paremad. lennureisijate teenindamisel me näeme väga palju eh, rikkumisi, lennureisijatele ei ole tagatud täielik kaitse, eeskirjad ei ole selged ning me näeme, et väga paljud lennuettevõtjad keelduvad vastutusest. seetõttu ma leian, et äärmiselt vajalik on tagada ka see, et lennuettevõtjad ei saaks keelduda tagasi lennust nendel lennureisijate puhul, kes ei ole väljalennupiletit kasutanud see on oluline samm lennureisijate huvide kaitsmisel ning väga hea on ka see, et tekstiga nähakse ette eh, eh, blankett, mille reisijad saavad täita oma kaebuste esitamiseks, aitäh. Η μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού είναι αναγκαία ώστε να κλείσουν... Suur tänu käesolev tekst on väga vajalik selleks, et sulgeda need lüngad, mis praegu seadusandluses on eh, ning eh, väga tähtis on tagada ka see, et eeskirju tõepoolest rakendatakse, et nad ellu viidaks äh, on väga vähe neid reisijaid, kellel tegelikult on, äh, kellel on küll õigus saada hüvitist, kuid kes selle ka tõepoolest saavad. ooteajad on ülipikad ning sotsiaaldemokraatidena oleme me toetanud kõiki neid muudatusettepanekuid, mis on suuda, suunatud reisijate õiguste tugevdamisele. väga tähtis on ka see, et äh, reisijate enesestmõistetavaid õigusi äh, ka tõepoolest et need õigused oleksid tagatud eh, ning eh, et lennuettevõtjad ei saaks oma kohustuste täitmisest kõrvale hiilida. kolleeg Tikau, palun. Herr president, Mr Commissioner, salut raportoorul. volinik, eh, härra president, ma sooviksin tänada raportööri soovin, eriti puudutab see informatsiooni hüvitist ja samuti ka riiklike täitevasutuste rolli, kes ei ole täitnud oma kohustusi reisijate suhtes. meil on vaja sellist eh, seadust, mis kergendaks eh, reisijate arusaamist nende õigustest. väga eh, oluline on see, et Eh, selgitataks ka välja, millised on, ähm, milline on eriolukord, mille puhul ei ole vaja kompensatsiooni maksta. Eh, samuti on vaja rohkem kontaktpunkte lennujaamades, samuti tuleb selgitada ka menetlust, äh, kuidas äh, kaebusi esitada, samuti äh, pagasid nõuda ning samuti tuleb selgeks teha ka puuetega inimeste õigused. me oleme nüüd olukorras, kus meil on veel kolm sõnavõtusoovi. kõigepealt Omen Reuten, palun. Eh, aitäh, mina soovisin kõigepealt tänada kolleeg Bachi tema tõepoolest suurepärase töö eest. see tulemus on väga hea ning mul on hea meel ka selle üle, et äh, äh, siin on tehtud muudatusettepanekuid, mis on suunatud vaidluste lahendamisele väga oluline on see, et tarbija saaks äh, tegutseda, äh, siiamaani on see võimalik olnud ainult kohtu kaudu ning mul on väga hea meel, et nüüd nähakse ette ka kohtuväliste vaidluste lahendamise võimalus, äh, et oleks võimalik vältida kohtu kasutamist. sooviksin juhtida tähelepanu veel ka sellele, et Hollandis meil on kogemusi mitmesuguste kaebuste lahendamise juhtumitega, eeskirjad on aga siiamaani olnud väga erinevad Eh, ning väga tähtis on see, eh, et lennufirmasid tõepoolest kohustatakse kasutama ka kohtuvälisel vaidluste lahendamise võimalusi. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Eh, suur tänu, härra juhataja, härra volinik ka mul on väga hea meel nende muudatusettepanekute üle, mis on tehtud härra Pahi teksti, sooviksin esile tõsta eelkõige puuetega inimeste äh, olukorra hõlbustamist. Neile nähakse ette paremad tingimused lennujaamades eh, ning eh, seni oli neil väga eh, keeruline tegutseda, kui nende lennud hilinesid. ning tähtis on ka see, et inimesed saavad lennujaamadel kont-, no lennujaamades kontaktisikutelt paremat ja täpsemat informatsiooni, me oleme kõik olnud olukorras, kus lennud äh, jäävad ära või hilinevad, kuid eh, nagunii juba stressis inimesed ei saa mitte mingisugust infot, see puudutab eelkõige just vanemaid inimesi, kellel ei ole sageli juurdepääsu internetile, neil on väga raske saada õiget informatsiooni ning eh, väga tähtis on just nende jaoks teada, kus kohas nad saavad ööbida hilinemise korral. samuti on väga oluline kaitsta laste õigusi ning see on selle tekstiga tagatud. Eh, kolleeg Šalte Moose, palun Er aitäh. väga kummaline on, et me oleme täna sellises olukorras, sest äh, Euroopa Liidus on juba väga head reeglid äh, tühistamiste ning äh, hilinemiste puhul, kuid probleemiks on see, et nendest reeglitest ei peeta kinni. seetõttu on äh, väga hea, et äh, komisjon on tahtnud neid reegleid selgemaks muuta. sellest hoolimata on äh, neid reegleid nüüd äh, lahjendatud ja see kindlasti ei ole positiivne. komisjonis püüdsime seda kõike parandada, kuid minu arust me ei läinud liialt, piisavalt kaugele. me peame kaitsma reisijaid kui me räägime siin erakorralisest äh, asjaolust, äh, nagu näiteks streigist, siis äh, miks on see erakorraline asjaolu, siin peaks olema see ka antud juhtudel siiski olema tarbijakaitse tagatud. suur tänu, vaba mikrofoni voor on läbi, annan sõna härra volinikule. härra asepresident, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest ja tehtud töö eest. ma jään ootama jätku sellele arutelule ning mõttevahetusele parlamendiga ja komisjon loodab, et nõukogu saab varsti samuti välja kujundada enda seisukoha selle tähtsa seadusandliku akti kohta. nii et äh, ja loodame seda, et see siis saab ka jõustuda õigepeatselt pärast Euroopa Parlamendi valimisi. nüüd äh, rääkides äh, sellest uuest äh, tarbijakaitseid puudu-, kaitset puudutavast õigusaktist, see on kindlasti selgeks ettemineku, edasiminekuks, see põhineb meie kogemusel pärast tuha pilvekriisi me oleme püüdnud saavutada tasakaalu äh, reisijate õiguste ning äh, lennufirmade huvide vahel. me teame, et ka lennufirmad praegu tegutsevad väga keerukas äh, olukorras ja nad ei ole kindlasti reisijate vaenlased, nemad ju tahavad inimesi vedada ning tulu teenida sellest. nii et see peab olema tasakaalustatud, see dokument ning me oleme püüdnud vältida seda, et äh, lennufirmad lende tühistaksid, see on kõige äh, hullem, mis saab juhtuda reisijaga. nii et, et viia siis reisija koju või mõnda teise sihtpunkti, see on olnud meile äh, põhieesmärgiks nendes aruteludes ning ka ettevalmistusfaasis selle ettepaneku puhul, suur tänu! last... suur tänu eh, ning nüüd saab sõna raportöör härra Bach. Eh, suur tänu. tänan kõiki kolleege eh, tugeva toetuse eest meie eesmärk oli koostada ambitsioonikas raport, see meil õnnestus, kuid nõukogu jaoks on see muidugi pettumust valmistav, mul on väga hea meel ka selle üle, et nõukogu siiski on muutunud ambitsioonikamaks ning ma loodan, et nad toetavad eh, meie ettepanekuid, mis on suunatud reisijate õiguste kaitsmisele. osad lennuettevõtjad on meie ettepanekutele juba reageerinud, eh, mitmetes eh, lennukompaniides on sisse viidud uued eeskirjad käsipagasi reguleerimiseks ning sooviksin juhtida tähelepanu veel vaid paarile punktile, millest ma enne, millest ma enne ei jõudnud rääkida. lennufirmad Äh, ei äh, aktsepteeri äh, praegu väga paljusid reisijate kaebusi, ainult kaks protsenti hüvitisnõuetest rahuldatakse ning mul on hea meel kuulda kolleegidelt, et nad hindavad kõrgelt kohtuvälise vaidluste lahendamise võimalust, kuid mul on siiski siin teatud kahtlusi, me peame seisma head selle eest, et reisijate õigused saaksid äh, igal juhul tagatud. Äh, muusikainstrumentidest on meil juba äh, pikalt juttu olnud ning mul on hea meel saavutatu üle. ma ei jõudnud enne rääkida ka hädaolukordade lahendamise kavadest, mul on hea meel, et siin on saavutatud suurt edasiminekut reisijate huvide tugevdamisel mis puudutab äh, kolme tunni piiri, äh, siis äh, siin on kartused minu arvates põhjendamatud. ma usun, et lennuettevõtjad on siin väga heades tingimustes, nad on oma töö piisavalt hästi korraldanud, et väiksemaid probleeme lahendada ning kolme tunni jooksul on võimalik saavutada väga palju. soovin tänada kõiki toetuse eest ning ma rõõmustan juba ette edasise hea koostöö eest, koostööle, aitäh! suur tänu kõikidele sõnavõtjatele, arutelu on lõppenud, hääletamine äh, toimub täna kell kaksteist ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on kolleeg Moraese äh, raport, mis puudutab äh, kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi. soovin kõigepealt anda sõna härra raportöörile